lugupeetud kolleegid, peaksime kiiresti tööd jätkama, võib-olla õnnestub meil siis ka veidi varem hakkama saada lugupeetud kolleegid, me peaksime jätkama, sest kes varem pihta hakkab, saab ka varem ära minna ja võib-olla üritame täna veidi varem lõpetada. ilma, et me peaksime siin arutelu katkestama. ja jätkame päevakorrapunktiga üheksa arvamuse projekti läbivaatamine, mis puudutab kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvet volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks ja meie arvamuse koostaja on Morten Løkkekoor ja teised meist on eelnevatel Äh, aastatel saanud äh, teha koostööd Morteniga kõigis äh, küsimustes, mis puudutavad eelarvet, nii et väga tore, Morten, et sa nüüd sellel ametiajal oled jälle Lõkkikoori juures, kultuurikomisjoni juures ja mm, homme on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja, ja hääletus toimub kolmekümnendal mail ja juhtivkomisjon on loomulikult eelarvekomisjon ja nüüd annaksin kohe sõna Mortenile ja. Thank you, chair. aitäh. ja väga tore on siin tagasi olla. aitäh selle hea sissejuhatuse eest, väga tore on jälle siin tagasi olla selles toredas kultuurikomisjonis ja minu jaoks on siin tegemist teatava déjà vu'ga, kui Äh, minu jaoks, äh, kui ma siin äh, sain teada, et ma olen eelarveraportöör, sest kui ma eelmine kord siin liige olin, siis ma olin ka eelarveraportöör ja ma loodan, et see on ka seekord meeldiv töö. eks me näe, aga nüüd lubage mul palun lühidalt rääkida peamistest aspektidest selle arvamuse puhul ma tuginesin äh, oma arvamuses äh, ka kultuurikomisjoni varasematele arvamustele eelmisest aastast, äh, siin ei ole midagi väga uut, ma arvan, et arvamus peaks olema ka tasakaalustatud. ja tahaksin siin mõnda asja välja tuua, loomulikult me kahetseme seda, et Erasmus plussi äh, rahasid on vähendatud, et nõukogu on vähendanud äh, Erasmus plussi vahendeid saja miljoni euroni. me peame selles osas midagi tegema, kui vähegi võimalik. see on üks võtmetähtsusega asju meie töös, et äh, me vaataks, mida me selles osas saame ära teha ja me märgime ka seda, et äh, uue solidaarsuskorpuse rahastamine mõjutab väga oluliselt Erasmus plussi viiskümmend kaheksa miljonit, äh, täpsemalt on see mõju ja seda küsimust tuleb samuti tõstatada uuesti sest äh, kui lihtsalt Erasmus plussilt raha ära võetakse, siis minu jaoks on see liiga lihtne lahendus ja mulle tundub, et komisjonil on raske raha leida, ma ei ole seda arutelu veel alustanud, aga me võiksime vähemalt arutada seda, et kus raha võiks ähm, võtta. ja kolmas asi, mida me siin äh, rõhutame, on, et nii loova Euroopa programmi alaprogramm Kultuur kui ka Kodanike Euroopa äh, projektide edukuse määr on madal, üksteist ja kuusteist protsenti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja see põhjustab pahameelt taotlejate hulgas ning äh, takistab programmi toimimist. ja nõuame, et äh, neile programmidele eraldatakse rohkem vahendeid kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, et tagada tõhus elluviimine. see on samuti väga oluline asi, sest äh, need kaks programmi on väga oluliselt seotud meie tööga. ja nõuame suuremat sünergiat kultuuri- ja haridusprogrammide ning EFSI ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahel nõuame, et komisjon rakendaks programmi Loov Euroopa tagatisvahendit EFSI kaudu võimalikult kiiresti, et toetada kultuuri- ja loomesektorit ning seeläbi edendada majanduskasvu ning äh, punktis viis tunneme heameelt kokkuleppe üle, mis saavutati Euroopa kultuuripärandi aasta kohta, äh, mille eelarve kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on seitse miljonit eurot, millest neli miljonit eurot on uus, uusi rahalisi vahendeid ja alati on väga tore, kui meil on uued rahalised vahendid. ja lõpetuseks äh, märgime ära ka edu, mis saatis uut Euroopa narratiivi, mis on nüüd viimaste aastate ettevalmistat-, e-, ettevalmistav meede ja loodetavasti tuleb meil siis äh, konstruktiivne dialoog komisjoniga, et kuidas jätkata seda projekti ja vaadata, et kuidas seda oleks võimalik lõimida programmides alates kahe tuhande kahekümnendast aastast. nagu te ise ütlesite, proua, äh, need on siis äh, need asjad, mis äh, meil äh, õnnestus mahutada selle viieteist, äh, tuhande viiesaja tähemärgi sisse, mis on ette nähtud ja ja et ootame siis, ootan huviga arutelu ja vaatame, mis siis edasi saab. ja, aitäh ühest asjast räägid ka ise, see on see asi, millest me rääkisime täna juba ka koordinaatorite koosolekul siin on tegemist äh, selle projektiga Move to learn, learn to move, mida, mille komisjon on välja pakkunud äh, pilootprojektina äh, selle idee jaoks, mis tuli parlamendist, et kõik noored võiksid saada Interraili pileti. koordinaatorite koosolekul me viitasime sellele, et me ei saa leppida sellega, et jälle võetaks raha, rahasid ära Erasmus plussilt ainult kaks pool miljonit küll, aga kaks pool miljonit siin, kaks pool miljonit seal ja siis veel kuskil kolmandas kohas paar miljonit, seal tuleb juba üsna palju kokku ja Erasmus pluss ei ole äh, koht, kus saaks kõigi võimalike mõtete jaoks raha võtta, millega me välja tuleme, et äh, see tuleks ka selgelt välja tuua mul on siin nüüd äh, variraportööridena kirjas härra Strojevski. Pani przewodnicząca, szanowne koleżanki i koledzy. lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid. meil on harva selline olukord, et äh, väga kiiresti oleks võimalik nõustuda kõigega, mida raportöör on teinud, aga ta tõi tõesti välja kõik kolm kõige olulisemat asja, milles me oleme ühel meelel. ja üks asi, väga kurmastav asi, mille, mida tahaksin teiega jagada, me teame oma kogemusest, et komisjon annab meile raha, aga siis võtab raha jälle ka tagasi. ja meil oli juba lubadus, et Erasmus plussi vahendeid suurendatakse ja et loova Euroopa vahendeid suurendatakse, aga see tulemus, et äh, vahendeid suurendatakse kahesaja miljonini, sellest sai lõpuks sada miljonit ehk vahendeid vähendati poole võrra ja küsimus on, et mida siis nendest äh, vahenditest rahastatakse. mul on kolm äh, küsimust. esiteks äh, Erasmus plussi tegelike ülesannete ellurakendamine. me teame, kui oluline see programm on, me võitleme selle eest, me äh, suurendame selle ülesandeid, aga vahendeid on endiselt väga vähe. ja vaja on saada tagasi see vahendid, esialgselt planeeritud vahendite maht või siis vähemalt vähendada äh, vahendite äh, Äh, äravõtmise määra ja Euroopa kultuuripärandi aasta meil õnnestus saavutada see, et äh, osa vahendeid on uued, aga see teine osa vahenditest äh, on pärit programmist Loov Euroopa. nii et meil siin ei ole mitte ainult häid uudiseid, vaid ka halbu uudiseid. ja kolmas element solidaarsuskorpus. solidaarsuskorpus, seda ei tohiks rahastada loova Euroopa vahenditest, sest loova Euroopa vahenditele tähendaks see ju vahendite vähenemist ma ei taha, et tekiks rahastamises mingeid viivitusi, mm, sest äh, tegemist on väga väikeste organisatsioonidega, kelle jaol ei ole endal mingisuguseid rahalisi vahendeid ja nende jaoks tähendaks äh, ra-, viivitused tõesti väga suuri probleeme, tegemist ei ole äh, selliste organisatsioonidega, kellel oleks mingid omavahendid, kes saaksid ise rahastada projekte ja Euroopa tasandil on tõesti tegemist väga väikeste summadega. ja veel üks aspekt pilootprojektide jaoks on endiselt väga vähe raha ja mingeid uusi rahalisi vahendeid pilootprogrammide jaoks ette nähtud ka ei ole. aitäh! aitäh! proua Gentile Luigi Morgano asemel, palun, teil on aega kolm minutit. Grazie, presidente, come eh, anticip-. suur tänu, proua esimees nagu te ütlesite, siis ma asendan härra Morganat, kes on EKON komisjonis. ta peab seal praegu hääletama. ehk siis jagan teiega tema mõtteid asjakohase päevakorrapunkti kohta. esita, esiteks palus ta mul tänada raportööri selle arvamuse eest, ta arvab, et selle struktuur on väga hea kui rääkida nendest prioriteetidest eelarve vallas meie komisjoni jaoks, siis on siin laialdane konsensus olemas. Need ideed on lihtsalt sellised lisandused. väga oluline on välja tuua kaks põhipunkti seoses Erasmus plussiga. rahastamine tuleb tsentraliseerida ja samuti kolmanda punkti all tuleb edendada Erasmuse võimalusi, nagu juba rakendusraportis parlament on välja toonud. kui rääkida solidaarsuskorpusest, siis väga oluline oleks siia panna jupp teksti, mis keskenduks veelgi enam sellele, et tuleb teha vahet vabatahtlike ja solidaarsuskorpuse elukutseliste vahel. ma ei leia, et kvaliteetseid töökohti saaks hakata asendama vabatahtlike tööga. kui rääkida Euroopa kultuuripärandi aastast, mille üle me peatselt täiskogul hääletame, siis väga oluline on tagada, et rahastus oleks lähtuvalt poliitilisele kokkuleppele eelarves olemas. ja see on väga äh, erinev praegusest Loova Euroopa programmi tegevustest. samuti arvan, et väga oluline on mõelda loometööstusele, EFSile ja asjakohastele programmidele, no neil on ju samad eesmärgid, aga erinevad rahastuskriteeriumid, mistõttu on väga oluline kahe programmi omavahelist suhestumist toetada, selleks et loomesektorit toetada, tegemist on ju väga olulise sektoriga äh, Euroopa majanduse jaoks, see kasvataks nõudlust ja viiks majanduskasvuni. arvan, et väga oluline oleks jätkata ka mm, kontrollikoja eriraportiga noorte garantii teemal kui pakkumusele ei vasta nõudlus, siis ju mitte miski ei toimi. mina leian, et Euroopa rahastuses kultuuri ja hariduse vallas on äh, tohutu puudujääk ja siin tuleb võeta, võtta meetmeid selleks, et meil oleks olemas korralikud omavahendid, nõnda et me ei sõltuks liikmesriikide panustest. samuti on see asjakohane, kui rääkida äh, finantsraamistikust pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. loomulikult kõik need teemad, mille ma välja tõin, kajastuvad ka minu poolt välja toodavates muudatusettepanekutes ja loodan, et kõik fraktsioonid toetavad samal määral meid kui viimasel kolme aasta jooksul. Helga Trüppel. jaa, thank you, Peter. proua Trüppel, aitäh äh,! tänan Mortenit ka nende soovituste eest, üldiselt ma olen nõus kõigi äh, mõtetega, eriti seoses MFF-iga, selles mõttes, et suurendaks Erasmus plussi kahesaja miljoni võrra, siis öeldi, et tuleb sada miljonit, ainult viiskümmend miljonit nüüd, ja sellega ei saa ju rahule jääda, kui asi on poliitiliselt nõnda arenenud. siis samuti, see ei ole nüüd uus info, aga komisjonina peame me nõudma, et Solidaarsuskorpust ei rahastataks Erasmus plussi vahenditest ning kodanik Euroopa ja loova Euroopa programmide eelarved on liiga madalad, samuti eduprotsent on liiga madal, see põhjustab frustratsiooni ja me teame, et on tohutult palju inimesi, kes ei ole rahul selle olukorraga, sellepärast et eh, nad ei saavuta piisavat mõju, kui nad soovivad Euroopa programme kasutada. kultuuri- ja haridusprogrammide ning EFSI ja ESI fondide vahel peaks olema rohkem koosmõju. tahan veel lisada seda, et kui vaadata seda, et Erasmus plussi ja loobuva, ja loova Euroopa puhul tahetakse teha rohkem tööd äh, pagulastega, sisserändajatega, et kasutada kunstilisi vahendeid selleks, et anda neile võimalusi ennast väljendada ja olla osa meie ühiskonnast, siis ma arvan, et selles vallas on võimalik rohkem ära teha ja see peaks ka väljenduma eelarvelises mõttes, et me toetame sellist kontseptsiooni ja et me tahame selles poliitika vallas olla pühendunumad, aitäh! aitäh ja Julie Ward, maksimaalselt kaks minutit, palun! aitäh! olen paljude kõlanud seisukohtadega nõus, väga oluline on jätkata investeerimist kunstidesse, loovusesse, sest lõppastmes aitab see raha säästa. kui me suudame kultuuriprogrammidesse hästi investeerida, siis see tegelikult toetab Euroopa väärtusi ja see aitab tagada, et marginaliseerunud kogukonnad on kaasatud, mitte nad ei radikaliseeru. lisaks ma tahtsin konkreetselt rõhutada nüüd Türgi küsimust ma olen vägagi kursis kunstiprogrammidega, kodanikuühiskonna organisatsioonidega, noorteorganisatsioonidega Türgis ja ma tunnen väga sügavalt, et neid ei tohi hakata karistama selle pärast, mida teeb Türgi valitsus. me peame leidma mingi viisi selleks, et jätkata toetamist ja rahastamist nende programmide puhul Mm, mis toetavad kultuurilist väljendumist kõikidel võimalikel viisidel. ma tean, et eh, teatud instituut võimaldab neile esialgset rahastust ja kui meie saaksime ka partnerid olla, siis see oleks väga kasulik. aitäh ja komisjoni nimel härra Federik Filmajärv, kas ta on siin? teil on sõna. Euh, jah, proua juhataja, lugupeetud äh, saadikud, komisjon soovib teid tänada äh, toetuse eest äh, mida te väljendate kultuuri- ja noorsooprogrammide jaoks, see toetus on väga oluline eelarveprotsessis selleks, et kasusaajate jaoks oleks tulemus parem, noorte kunstnike ja teiste jaoks, keda te mainisite, te mainisite äh, Äh, seda ka mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise raames äh, ja see puudutas seda sadat miljonit Erasmus plussile. meil on väga kahju, nagu teilgi, et äh, et ei olnud võimalik äh, Äh, seda sadat miljonit Erasmus plussile anda, aga raha tuleks võimalikult paremini kasutada selleks, et äh, paremini rahastada neid kultuuri- ja noorsooprogramme ja seal on väga palju probleeme edukuse määraga, nagu te siin ka rõhutasite Teie toetus on väga oluline olnud ka Euroopa kultuuripärandi aastaga seoses eh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja nagu ka teil on meil eh, samuti väga hea meel, et on eh, neli miljonit uusi rahalisi vahendeid, ehkki osa rahalistest vahenditest tuleb programmilt Loov Euroopa. Teie toetus on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvemenetluse puhul väga oluline, ehkki me saame öelda, et nende programmide puhul on äh, rahaliste vahendite ärakasutamise määr olnud väga hea, Erasmus pluss on kõik rahalised vahendid ära kasutanud ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta puhul me samuti näeme, et äh, areng on hea ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta puhul on ähm, see, tegemist aastaga, kus meil peaks olema tõesti ähm, vahendite ärakasutamise määr äh, maksimaalne vähemalt komisjoni ettepanekutes on nii ette nähtud, mis puudutab makseid, siis tullaks tagasi viivituste juurde, siis praegu meil mingeid maksmata arveid ei ole, meil on õnnestunud eelmiste aastate kogunenud maksmata arved ära maksta ja mm, ja ka selles osas me, meil on kõik hästi sellel aastal. ja nagu te teate, meie programmide eelarveprofiil on olnud seni, et et viima-, maksed kuhtu-, kuhjuvad viimastele aastatele ja me näeme, et äh, nii Erasmus plussi kui Loova Euroopa puhul on äh, ette nähtud veidi rohkem vahendeid, null üheksa protsenti rohkem vahendeid ja on loova Euroopa jaoks ette nähtud kaksteist protsenti täiendavaid vahendeid loova Euroopa jaoks. Ehm. ja lõpetuseks äh, räägiks äh, Euroopa Solidaarsuskorpusest, nagu te teate, õiguslikku alust parasjagu valmistatakse ette, eesmärk on, et see eda-, esitatakse komisjonile samal ajal kui kaheksateistkümnenda aasta eelarve ettepanek järgnevate nädalate jooksul, nii et me tõesti töötame sellega. ette on nähtud, et osaliselt äh, vahend, rahastatakse seda programmi teiste programmide arvelt, aga ka täiend-, uutest rahalistest vahenditest eelarve paindlikkuse raames vähemalt kahekümne viie protsendi osas ja ette on nähtud siis praeguses ettepanekus kasutada Erasmus plussi vahendeid, ja umbes kuuekümne viie miljoni osas, nagu te ka ise välja tõite, ja ja solidaarsuskorpus ei mõjuta loovat Euroopat, seda tahaksin lõpetuseks äh, öelda, aitäh. aitäh teie selgituste eest, see, mida te ütlesite solidaarsuskorpuse kohta, meid eriti ei rõõmusta, sest me tegelikult lootsime, et need täiendavad viiskümmend miljonit, mis meil sel aastal on, et neid saaks kasutada nende asjade jaoks, mida me algselt äh, kavandanud olime, mitte mingi uue, ehkki küll hea idee jaoks, nii et äh, see arutelu on asi, millega me ilmselt tegeleme alates maist, aga suur tänu teie märkuste eest ja tahaks lõpetuseks veel kord lühidalt anda sõnu härra Lukkekoorile ja siis äh, jätkame arutelu meie kaheksa, tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve pearaportööriga, kes on juba kohal. väga tore, et teil õnnestus varem kohale jõuda. härra Lokekaar, palun. teen lühidalt aitäh äh, teie sõnade eest ja muudatusettepanekute tähtaeg on juba järgmisel nädalal, teisel mail selle arvamuse kohta, kolmekümnendal mail on ette nähtud äh, hääletus komisjonis ning äh, mai keskpaigal, äh, paigas komisjon tutvustab meile eelarvet ennast äh, ja kindlasti tuleb meil arutelusid, mis puudutavad solidaarsuskorpust ja teisi asju ja selle kohta koostame ka aru, arvamuse ja arutame seda juulis ja hääletame juulis. see põhimõtteliselt on ajakava, aitäh aitäh, Martin ja soovin sulle ja variraportööridele äh, rõõmsat tegutsemist ja nüüd äh, on meil plaanis arvamuste vahetus äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve pearaportööri härra Muressoniga. tere tulemast meie komisjoni. mul oleks meeldinud, kui te minu kõrval istute, aga kui teile meeldib istuda all, siis sobib see ka. meil on hea meel, et Te tutvustate meile täna oma prioriteete kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve jaoks ja et meie saame teile tutvustada oma prioriteete. ma tean, et te praegu käite kõigis komisjonides. no nüüd tulete siiski siia Ja. Ich beiße auch nicht. Dank. <laughs> Ich weiß, dass Sie im Moment die Rundtour durch alle Ausschüsse machen. ma tean, et te käite praegu kõigis äh, komisjonides, äh, see tähendab tõesti väga palju tööd, aga teie töö jaoks pearaportöörina on sellest ka väga palju abi. mul on hea meel, et te täna siin olete ja tahaksin teile kohe umbes viieks minutiks sõna anda ja siis annaks äh, veel kord sõna meie raportöörile Martin Lõkkaurile, et ta saaks teile tutvustada meie prioriteete. Teil on sõna, härra Morrison. Äh, suur tänu ja suur tänu äh, tõesti äh, nii proua esimehele kui ka kolleegidele, et olete valmis minuga täna pärastlõunal kohtuma. nagu te ütlesite, proua esimees, käin kõikides parlamendikomisjonides selleks, et rääkida Euroopa Liidu järgmise aasta eelarve prioriteetidest, sellepärast et et äh, märtsis me võtsime vastu minu raporti Euroopa Liidu järgmise aasta eelarve suuniste kohta ja see on siis see dokument, mis pani paika järgmise aasta eelarve jaoks peamised prioriteedid. ootame nüüd siis komisjoni eelarveprojekti, mis peaks tulema maikuu lõpus ja sealt edasi on väga oluline läbirääkimistel nõukoguga ka see, et Euroopa Parlamendil oleks tugev seisukoht, et me oleksime ühtne ja seega minu jaoks väga tähtis ära kuulata teie prioriteedid tahaksin siis täna rääkida natukene sellest, kuidas olen lähenenud sellele teemale mina, aga olulisemgi veel on see, et mida arvate teie, millele me peaksime keskenduma nõukogu ja komisjoniga läbirääkimistel järgmise aasta jooksul. ja ma tahan, et minu tänane kohalolek oleks meie koostöö esimeseks sammuks, et meie dialoog saab täna käigu sisse ja pärast äh, seda, kui siis komisjon on juba eelarveprojekti eelnõu esitanud, on äh, oluline loomulikult jälle ära kuulata teie seisukohad, et me teaksime, millele teie tahaksite, et rõhuasetus äh, langeks. et Euroopa Liidu projektid, mis on olulised, saaksid ka piisavalt rahalisi vahendeid kaks peamist prioriteeti Euroopa Liidu eelarve jaoks järgneval aastal peavad kõigepealt olema äh, tööhõive ja majanduskasvule keskendumine ja teiseks eh, kodanike julgeolek. mina arvan, et seda eeldavad Euroopa kodanikud meil täna kõigepealt kindlad töökohad ja teiseks julgeolek. viimase kahe aasta jooksul oleme maadelnud eh, pagulaskriisiga kõik vahendid, mis oli võimalik leida Euroopa Liidu eelarvest, kas siis Modati fondi jaoks, Aafrika usaldusfondi jaoks, Türgi äh, pagulasfondi jaoks, kõik need vahendid me leidsime, aga loomulikult tööhõive puhul, seal me ei saa oodata, et see probleem laheneb iseenesest ja me peame tegutsema. ja seega ma arvan, et prioriteet number üks meie jaoks peab olema majanduskasv ja töökohad, tuleb majandust äh, toestada, muuta see konkurentsivõimelisemaks, et see oleks atraktiivsem erainvestoritele ja ettevõtjatele et hakatakse uuesti investeerima, sest see toob kaasa töökohtade loomise. keskendumine infrastruktuurile, innovatsioonile, VKE-dele, ettevõtluse toetamine, eriti noorettevõtjate toetamine seega need projektid, mis minu meelest peaks saama lisavahendeid, on Horisont kaks tuhat kakskümmend innovatsiooni jaoks, Euroopa ühendamise rahastu infrastruktuuri loomiseks, COSME Ehm, ettevõtted ja noorettevõtjad, nende kõrvale tuleb jääda noorsooalgatus, tööhõivealgatus ja Erasmus. Erasmus on minu jaoks väga tähtis, sest see on loomulikult oma elujõulisust äh, tõestanud juba kolm aastakümmet aga teiseks äh, on uuringud näidanud seda, et äh, tööandjad, kui nad äh, noortele töökoha annavad, siis nad eeldavad, et noorel on mingisugune rahvusvaheline kogemus üle. üle kolmekümne protsendi tänastest tööandjatest hindab kõrgelt väliskogemust ja eeldab seda noortelt ja Erasmus pluss annab meile võimaluse noortele inimestele anda need oskused, mida neil on vaja selleks, et paremini läbi lüüa tööturul Erasmuse puhul hea uudis on see, et äh, läbirääkimistel nõukoguga on meil õnnestunud tänu mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisele saada sada miljonit eurot lisavahendeid selle eelarveperioodi teiseks pooleks. ja viimane areng on olnud see, et parlament on ära teinud oma kodutöö, võtsime vastu kõik mis tuli vastu võtta mitmeaastase finantsraamistiku eh, üm-, läbivaatamise osas, täpsemalt eh, täna oli see üldasjade nõukogus ja pärast Ühendkuningriigi palvet eh, võtta asi päevakorrast maha, seda ka tehti, sellepärast et Ühendkuningriik ei taha hääletada MFF ülevaatamise osas enne, kui on ära toimunud valimised Ühendkuningriigis. nüüd asja edasilükkamine kahe-kolme kuu võrra iseenesest ei ole eriti problemaatiline, sest lõppkokkuvõttes need vahendid, mis on lubatud Horisont kaks tuhat kahekümne jaoks, Euroopa ühendamise rahastuse jaoks, Erasmuse jaoks ja noorsoo tööpuuduse algatuse jaoks, äh, jõuavad kohale ka siis, kui tekib viivis nüüd paariks kuuks. aga kui asja ei võeta vastu nii, nagu meie ette nägime, et äh, läheb, siis loomulikult äh, kaalub risk Eh, see kaalub see riski üles väga paljude projektide jaoks ja noored inimesed saavad sellest kindlasti puudutatud. ja seega on meie ühistes huvides signaal saata nõukogule kõikide kana-, kanalite ja vahendite läbi, et nõukogu peab oma pühendusest kinni pidama, võetud kohustusest, vabandust, kinni pidama ja teie komisjonil on siin kindlasti ka väga olulised panused mängus, noorsootööhõive algatus ja Erasmus täpsemalt siis nüüd konkreetsed projektid kultuuri ja kodakondsuse valdkonnas. loomulikult äh, ka need peavad saama piisavalt äh, rahalisi vahendeid. proua esimees, üks projekt, millele ma mõtlen, on üle-euroopalised võrgud. igal aastal oleme me eelarvekomisjonis Euronet plussiga selle teemaga silmitsi me rahastame seda, aga sellel ei ole mitte mingisugust äh, ettearvatavat pikaajalist rahastamist paika pandud. me peame lõpuks ometi ära otsustama, eriti Euroopa Komisjon, kas nad usuvad äh, selle projekti ähm, elujõulisusesse ja kui see nii on, siis tuleb tagada stabiilsed rahastamiskanalid selle jaoks, et oleks võimalik seda asja ette valmistada, et personal saaks planeerida asju pikemas perspektiivis, nii nagu on normaalne kui me ei pea seda oluliseks, kui me arvame, et see vee peale ei jää, siis loomulikult tuleks äh, rahad ära võtta selliselt programmilt. ja selles osas ootan suure põnevusega teie seisukohta Euronet Plussi osas. kuid loomulikult äh, meile kättesaadavad ressursid kolmandas rubriigis on väga piiratud. iga sent, mis kulutatakse, peab olema hästi kulutatud ja tean äh, ka Euronewsiga seonduvatest äh, raskustest äh, Ukraina, aga ka Türgi, kuivõrd riigitelevisioon on oma vahendid ära võtnud. mina arvan, et, et selle võrgu stabiilsuse tagamine on oluline ja siin on ka teie arvamus minu jaoks väga tähtis. kuidas te, millise hinnangu te praegu Euronewsile annate ja milline oleks siis teiepoolne suunis Euroopa Liidu eelarve jaoks? on ka teisi algatusi, Euroopa Solidaarsuskorpus, Euroopa kultuuripärandi aasta kaks tuhat kaheksateist, Euroopa Parlamendi seisukoht on kaua olnud äh, see, et uued prioriteedid tuleb rahastada uute vahenditega sest et kui me leppisime kokku aastal kaks tuhat kolmteist selle eelarveperioodi vahendites, olime me seadnud endale teatud prioriteedid, aga loomulikult pagulaskriisi me ei osanud toona ette näha. ei teadnud, mida tähendavad lisakulud julgeoleku tagamisel terroriohu kontekstis. kui Euroopa kodanik ootab meilt enamat, valitsused ootavad meilt enamat, siis on meil selleks vaja ka rohkem raha. sellepärast, et muidu satuvad ohtu praegu juba käivitatud projektid, toon ainult ühe näite. Horisont kahe tuhande kahekümne all, on meil suur innovatsiooni ja teadusuuringute projekt. edumäär ehk teisisõnu nende projektide hulk, mida me suudame rahastada, on esimese kahe aasta jooksul olnud kolmteist protsenti, eelmise eelarveperioodi ajal oli kahel esimesel aastal see protsent üheksateist. ja see tähendab seda, et väga paljud väga head projektid jäävad rahadeta sest meil neid vahendeid ei ole. see puudutab muidugi ka noorteadlasi ja tihti ka naisteadlasi. Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu, äh, nende puhul kärbiti pärast EFSit äh, vahendeid, aga mis ma tahan kõik öelda sellega, kui meil on uued algatused Euroopa äh, Äh, solidaarsuskorpus, Euroopa kultuuripärandi aasta, kõik head ettepanekud, millele tuleb äh, leida vahendid, aga nõukogule pea, poole peame siis pöörduma ja ütlema, et selleks on vaja ka värsket raha, sest me ei saa seda võtta ära tänastelt projektidelt. noorsootööhõive tagatis, äh, mis puudutab jällegi Euroopa noori inimesi, on võetud endale kohustus üks koma kaks miljonit lisaraha anda selleks ja selle vabandust, miljardit äh, selle järelevalveperioodi lõpuks ja viissada miljonit peaks siis tulema veel sellel aastal. oluline on aga muidugi see, et MFF äh, ülevaatamine lõpuks jõuab lõppfaasi, nõukogu uudis, nõukogust tulnud uudised ei ole head uudised, neid tuleb survestada ja noorsootööhõive algatus, olen äh, avatud teiega, ma olen algusest peale olnud selle toetaja. noorsootööpuudus on üks meie kõige suurematest probleemidest seda tuleb äh, vähendada, seda, äh, see üks koma kaks miljardit lisaeurot äh, on ka hea mõte minu meelest, aga see projekt peab tootma selliseid tulemusi, nagu inimesed loodavad. eelarvekomisjonil on väga raske vahendeid eraldada, kui on koostatud raport, mis ütleb, et teatud projektid ei ole midagi andnud või et rahad ei jõua kasusaajateni või et tulemused on olnud pettumust valmistavad. nii et mis minu meelest on oluline, jah, tuleb äh, rahastada noorsootööhõive algatust, aga teie komisjoni seisukohad on väga tähtsad. kui me jõuame järeldusele, et seda algatust tuleb kuidagi uuendada ja muuta, siis ma olen selleks valmis mina taha, ei taha küll, et ma peaksin ütlema inimestele, et me rahastame asju, millest mingit kasu ei ole, vastupidi. ja nüüd pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused. viimased pilootprojektid, mis on esitatud, mida vähem esitatakse pilootprojekte, seda äh,, seda parem meie jaoks äh,, sest et siis me peame vähem tegelema asjaga, aga loomulikult me oleme huvitatud headest pilootprojektidest eelmisel aastal oli ka seni igasuguse, kõik pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused peavad läbima eelhindamise Euroopa Komisjonis ja teie jaoks on siis tähtajaks kolmas mai, kukub siis see tähtaeg, enne kolmandat maid tuleb edastada pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused hinnanguks ja muuseas tuleb need uuesti esitada ka need, mis eelmisel aastal said kinnituse, need tuleb uuesti hindamisele esitada eelhindamisele siis need dokumendid saata, me paneme siis sügisel kokku pärast seda paketi ja loomulikult eh, prioriteetseks eh, on eh, need pilootprojektid, millele on andnud A-reitingu komisjon ja ma loodan, et meil õnnestub aga ka rahastada piilprojekte, mis on saanud B-reitingu komisjonilt, aga rahastamata jäävad need pilootprojektid, mis on saanud kehvema hinde. kolmas mai, saatke need siis komisjonis on oluline, oluline on see, et komisjon neid hindaks piisavalt kõrge hindega. nii palju siis minu poolt, proua esimees, ootan huviga teiepoolseid seisukohti ja, ja loodetavasti sujub meie koostöö sellel aastal hästi meie ja teie vahel. ja suur tänu. jah, suur tänu selle väga täpse ülevaate eest teie prioriteetide kohta ja meil on küll väga hea meel kindlasti selle üle, et Erasmus pluss on teie prioriteetide nimekirjas nii kõrgel kohal. see on kindlasti hea uudis meie jaoks ja selles vallas kindlasti sujub meie koostöö väga hästi ja eriti positiivne on vähemalt minu, aga ilmselt ka paljude kolleegide jaoks ka see, et Euronet pluss on samuti päevakorras teil prioriteedina. sellel aastal juba tekkis äh, see probleem, et äh, tekkis probleeme, kuna komisjon justkui nagu päris ei tahtnud, et seda projekti edasi rahastatakse. sellega kaasnes väga tõsiseid raskusi. kui meil õnnestuks selles osas eraldiseisev eelarverida saada ja tagada Euronet plussi tulevik, siis on äh, see kin-, see, see oleks see kindlasti üks suur saavutus ja sellega sa-, toodaks Euroopa selget lisandväärtust ja Euronet pluss minu meelest on olnud väga edukas. Euronews eh, just hetk tagasi kuulus me, toimus meil ühine arutelu eelarve kontrolli komisjoniga Euronewsi teemadel. meil, me esitasime üsna mitu küsimust ja minu vaatevinklist äh, ei leidnud äh, paljud küsimused rahuldavat vastust, äh, aga praegu on natukene vara veel mingisugusest ühispositsioonist kultuurikomisjonis Euronewsi teemadel rääkida. nimelt äh, tõesti väga suurt Äh, mure väljendatud äh, näiteks äh, omanike struktuuri ja toimetuse sõltumatuse osas. tänane kohtumine ei olnud nii veenev minu jaoks, et ma võiksin siin südame, rahuliku südamega lubada selle projekti edasist rahastamist. aga me peame sellest kultuurikomisjonis veel kindlasti omavahel rääkima nüüd need nõukogu uudised, jah, selles pole ka midagi äh, rõõmsat, meid äh, utsitati kogu aeg äh, taga, et tagant, et tuleb väga kiiresti otsustada, et tuleb toetada seda, mida on nõukogu välja pakkunud ja nüüd on nõukogu ja taaskord kahjuks Suurbritannia see, kes lohistab jalgu järel ja pidurile, pidurit tõmbab ja ma tõesti loodan, et nõukogu äh, nii kiiresti kui võimalik pärast Suurbritannias toimuvaid valimisi äh, ka vastava otsuse langetab, sellepärast et muidu satuvad ohtu äh, mõned projektid. ja seda me kindlasti ei tahaks, see oleks väga kahetsusväärne ja sellega me ei oleks ka nõus. Morten Lokekaard aga nüüd räägib täpsemalt siis meiepoolsetest prioriteetidest ja, ja siis saavad sõna ülejäänud kolleegid Morten, palun. aitäh, proua esimees, ma ei hakka ennast kordama, kuivõrd ma juba meie prioriteedid tegelikult viis minutit tagasi enne teie saabumist käisin üle. aga olgu öeldud väga kokkuvõtlikult, et ma arvan, et me võime suuremas osas teiega nõustuda. tänan teid väga teie sisuka ettekande eest Teie prioriteedid on meie kui komisjoni prioriteetidega ühel suunal. loomulikult me pole rahul sellega, et Erasmus plussi vahendeid on nõukogu vähendanud, aga samas hea on kuulda, nagu proua esimees juba ütles, et nüüd saab minna edasi Erasmus plussi konkreetsete prioriteetidega, see on päris kindlasti kõige tähtsam programm, millega kultuurikomisjon seotud on. ning kui rääkida nendest inimestest, kes eelmisel korral MFF-i läbirääkimistega tegelesid, siis eh, siin on tegelikult olnud päris head edusammud ja sellega tuleb ka jätkata kui ka eelarvekomisjon sellega nõus oleks, siis see olekski õige tegevusviis. samuti ma tahaks te kuulda teie seisukohta Euroneti äh, arutelude kohta. ka mina olen viimasel ajal, äh, viis, kuus või seitse aastat tagasi oli meil see samasugune arutelu sellel teemal. Euronet äh, ja Euronews, täpselt seesama arutelu. ja toona oli mul täpselt samasugune arvamus nagu praegugi, mis seisneb siis selles, et Euronet on väga tore projekt, see on mitu aastat toiminud, on tehtud mitu mõjuhinnangut, mis näitavad, et tegemist on väga väärtusliku äh, võrgustikuga. nüüd muidugi on olnud mõningad finantsraskused ja ma pean ausalt ütlema, et see on tegelikult komisjoni tõttu, komisjon ei ole suutnud otsustada komisjon on töötanud mitu aastat sellele vastu, aga hea uudis on see, et minu allikate kohaselt on see seisukoht muutunud. paistab, et nüüd komisjon on valinud uue suuna ja lõpuks ometi toetab seda head projekti. kui me suudaks sellele leida hea eelarverea, siis oleks väga hea, ma arvan, et see on tore mõte ja need inimesed väärivad seda, sest nad on tegelikult teinud head, head tööd oma väikeste eelarvetega mitme aasta jooksul. ma olen teiega nõus, teie analüüsi, teie järeldustega nõus, et peame lõpuks mingile seisukohale asuma ja mingi otsuse tegema. minu meelest on väga selge, et me peaksime Euroneti toetama. nüüd Euronewsi teemal olen nõus esimehega, ma ei hakka hakka teile nüüd ajaloost rääkima, aga no nagu kuidas ma ütlen, Euronewsil on ka päris värvikas ajalugu, kui mõelda seda, mis mõned aastad tagasi toimus. ja mul kahjuks ei olnud võimalik selles kuulamises osaleda aga nendele järeldustele peaks siiski keskenduma, sest me oleme ju tegelikult mitu aastat kulutanud päris palju raha ilma õigeid küsimusi küsimata. ehk siis võib-olla peaks siin rahastusega olema natuke ettevaatlikum. ja ega seda ma tahtsingi öelda. nii palju minu poolt, aitäh! aitäh, kas on veel sõnasoovijaid? härra Zdojevski ja siis proua Trüüpel väga põgusalt. Äh, minu meelest on positiivne see, mil määral võib rääkida teadlikkusest, ma näen, et raportöör on tõesti teadlik meie prioriteetidest. lubage, ma siiski viitan ühele probleemile. Te ütlete, et nõukogu ja komisjoni jaoks on julgeolek üheks prioriteediks, aga äh, mina ei näe siin seda, et võideldakse Euroopa julgeoleku poolt selle kaudu, et või-, võideldakse disinformatsiooni vastu. me räägime infokanalites Euroopa institutsioonide edendamisest, aga minu jaoks on oluline see küsimus, et kas Euroopa julgeolek seisneb ka selles, et võideldakse propaganda vastu ja desinformatsiooni vastu? räägime näiteks veebiportaalidest, kus värvatakse võitlejaid Süüriasse. meie koostasime arvamuse ja mulle tundus, et on ju selge, et me peame leidma vahendid desinfo vastu võitlemiseks. proua Trüüpel, palun. Um, um, aitäh äh, selle eest, mida ütlesite, ma alustaksin komisjoni üldistest äh, eesmärkidest äh, tööhõive ja julgeolek, äh, lisaks sellele kaasamise, avatud ühiskonna äh, säilitamise, ainult siis, kui me paneme erinevad valdkonnad kokku, on tõesti võimalik tagada korralikku tulevikku, sest ilma korraliku hariduse, kultuurita ei ole võimalik saavutada neid eesmärke, mis seonduvad majanduskasvu ja tööhõivega Äh, nii et äh, me ei tohi siin ühekülgsed olla, vaid pilt peab olema laiem ja ma ei taha siin korrata üle seda, mida ütles Martin Löökekoord, ma arvan, et Erasmus plussi vahendite suurendamine on oluline, ei tohi vahendeid võtta ära Erasmus plussile, selleks et anda neid ähm, uutele, ehkki headele mõtetele, see peaks olema üks olulistest asjadest, mida me ütleme. ja loov Euroopa, Euroopa kodanike jaoks programmid, ma arvan, et äh, väga selge on see, et kui me tahame saavutada oma eesmärke, ma ütlesin seda juba seoses äh, avatud ühiskonna ja selleks, et, äh, et halvemas olukorras olevatel rühmadel, rändajatel oleks rohkem võimalusi ja noortel, siis meil on vaja tõesti rohkem ära teha. ja tahaksin rõhutada veel paari asja, mis on meie jaoks olulised. Lux auhinna jaoks korraliku eelarve loomine, see on tõesti võimalus jõuda kodanikeni, näidata, millised on Euroopa narratiivid, millised on Euroopa filmid, kuidas kaasata inimesi, anda neile võimalusi nautida Euroopa filmitoodangut oma keeles ja sel aastal avame ka Euroopa ajaloo maja ja me peame tagama selle, et äh, selle eelarve oleks korralik, nii et peaksime seda ka käsitlema oma arvamuses äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve pearaportöörile. aitäh ka viimaste väga oluliste äh, mõtete eest, mis puudutasid Luksi auhinda ja Euroopa ajaloo maja, mis avatakse järgmisel nädalal ja meil oli juba võimalus seda külastada, see ei olnud veel päris valmis ma olin väga skeptiline, aga ma arvan, et see on tõesti väga hästi õnnestunud ja see väärib seda, et me toetaksime seda edaspidi, me peame vaatama, et äh, sellele oleks ette nähtud piisavalt rahalisi vahendeid. et äh, see mitte, et mitte ainult avamine ei oleks edukas, vaid äh, see oleks edukas ka edaspidi. tahaks nüüd veel kord küsida härra Fiimaierilt, kas te soovite veel sõna? ei soovi siis on nüüd teil viimase sõna õigus, härra Morrison. aitäh, lugupeetud kolleegid, kõik, mis te ütlesite Euroneti, Euronewsi, Luxi auhinna ja Euroopa ajaloo maja kohta, kõik äh, selle panin kirja. Erasmus oli tõepoolest üks minu prioriteetidest algusest peale ja Te näete, et iga kord, kui mul on võimalik avalikkuses rääkida eelarvest, siis ma mainin seda, sest ma tõesti arvan, et tegemist on hea investeeringuga, see mitte ei anna noortele rohkem teadmisi teistest Euroopa riikidest, võimalusi praktiseerida neid keeli, mida nad koolis õpivad, vaid see annab neile neid kogemusi, mida neil on vaja selleks, et leida töökoht, see annab neile rohkem teadmisi, teadmisi Euroopa kohta ning muudab nad vähem haavatavaks populismi suhtes, nii et ma tõesti arvan, et tegemist on hea investeeringuga ja see on ka üks minu peamistest prioriteetidest. ma ootan teie arvamust ja ootan võimalust teha head koostööd selle aasta jooksul, aitäh kõigile! aitäh, et äh, täna meie juures olite, soovin teile palju edu teie ülesande jaoks, mis ei ole lihtne, sellepärast et äh, siin kojas on ka tõesti vaja väga palju erinevaid huve arvesse võtta. soovin teile palju edu ja loodan teiega ka edaspidi head koostööd teha. lugupeetud kolleegid, me oleme peaaegu lõppu jõudnud. ma vaatan nüüd äh, siin äh, kolleegide juurde, keda on juba üsna vähe, eeldan, et muid küsimusi ei ole ja jääbki üle ainult äh, viidata sellele, et me kohtume juba järgmisel nädalal, neljandal mail kella üheksast poole üheni ja kella kolmest poole seitsmeni. soovin teile meeldivat õhtut ja kõneleja tänab ka tõlke. aga Helgal on siiski veel midagi öelda mul on üks küsimus, mis puudutab neljanda mai päevakorda, sest siis on Euroopa ajaloo maja avamine. kas see mõjutab ka meie päevakorda? mulle just öeldi, et me üritame tühistada pärastlõunase istungi, et me saaksime kõik minna Euroopa ajaloo maja avamisele. ma arvan, et see peaks meil ka õnnestuma, sest täna me saime nii paljude asjadega hakkama, millest me kartsime, et me peame need järgmisele koosolekule lükkama, nii et selles osas peaks see meil ka õnnestuma et me tõesti teeme pärastlõuna vabaks ja saame osaleda Euroopa ajaloomaja avamisel. aitäh veel kord ja kõneleja soovib kõigile meeldivat õhtut!